ma kuulutan viiendal juulil katsestatud, katkestatud täiskogu osaistungjärgu jällegi avatuks. protokoll ja vastu võetud tekstid viiendast juulist on teile laiali jagatud, kas selle kohta on kommentaare, märkusi, vastuväiteid? ei ole, siis on protokoll sellega kinnitatud lugupeetud kolleegid, mul on hea meel teid pärast suvepuhkust esimesel täiskogu osaistungjärgul jälle tervitada. ma loodan, et te olete kõik lõõgastunud, sellepärast et äh, järgmised kuud on väga töörohked ja mine sa tea, võib-olla isegi täiesti dramaatilised. Te teate kõik, et kolmapäeva hommikul komisjoni president Barroso peab siin oma kõne olukorra kohta Euroopa Liidus ja ta annab meile oma pildi selle kohta, mis Euroopa Liidus toimub. ja ta annab meile pärast seda ka aru ning ma arvestan sellega, et te kasutate võimalust äh, komisjoni presidendile ka väga palju küsimusi esitada selleks, et talle selgeks teha, millised on selle koja ja teie fraktsioonide seisukohad. mul tuleb kahjuks kohe osaistungjärgu alguses teile mõned kurvad teated edastada. Need on teated surmajuhtumite